ma järeldan sellest arutelust seda, et me kõik peame äh, jälgima seda, millised on arengud Iraagis äh, ja peame aitama kaasa selle riigi kiirele stabiliseerimisele, tagamaks hea juhtimise, õitsengu ja inimõiguste austamise. ma pean ütlema ka seda, et me, me peaksime kasutama ära kõik võimalused, mis meil on nii kahepoolsetes kui mitmepoolsetes mm, olukordades selleks, et vastata Iraagi elanike vajadustele ning et tegeleda regionaalsete väljakutsetega, mis selle riigi ees on. lähikuudel esimesed dialoogid Euroopa Liidu ja Iraagi partnerluskoostööleppe kontekstis hakkavad nüüd aset leidma pärast leppe jõustumist ning äh, ma tahaksin äh, siinkohal äh, tänada teid tähelepanu ja toetuse eest selles kontekstis, et see oluline teema on meil päevakorras prioriteetsel kohal olnud. suur aitäh teile ähm,, proua Tuupurainen Kiitos ja äh, sellega ma lõpetan selleteemalise arutelu. ja päevakorra kohaselt on meil järgmiseks ette nähtud nõukogu ja komisjoni avaldused äh, teemal ÜRO kõrgetasemeline poliitiline deklaratsioon üldise tervisekindlustuse kohta. aga enne arutelu äh, alustamist tahaksin öelda, et äh, vaba mikrofoni voorus sõna taotlemiseks ja sinise kaardi äh, küsimuse esitamiseks on võimalik esitada taotlus ka elektrooniliselt ja seetõttu soovitan kolleegidel alati kaasas kanda elektroonilist hääletuskaarti. ja nii, äh, nüüd saab taas kord sõna äh, minister Tuupurainen nõukogu nimel, palun. suur aitäh, lugupeetud president, austatud parlamendisaadikud, äh, kui te lubate, siis ma tahaksin öelda, et tervishoiu teemadel kõnelemine nii hilisel tunnil on tegelikult veidi vastuoluline ma olen olnud siin täiskogul alates kella üheksast hommikul ja ma usun, et me tegelikult kõik peaksime juba puhkama sel hilisel tunnil, kui me oma tervisest hoolime, kuid sellele vaatamata on siiski teiega siin äh, väga meeldiv arutada seda hiljutist kõrgetasemelist sündmust, mis kahekümne kolmandal septembril ÜRO Peaassamblee kontekstis aset leidis ja see puudutas äh, üldist tervisekindlustust eesmärgiks oli äh, tervislikum äh, maailm üles ehitada. selle ürituse raamel, raames tulid kokku riigipead, valitsusjuhid äh, ja tervishoiuteenuse ju te,, tervishoiu valdkonna juhid selleks, et seda teemat arutada. üldine tervisekindlustus tähendab seda, et kõik inimesed, kaasa arvatud kõige haavatavamad inimesed või eriti just kõige haavatavamad inimesed, mm, saaksid juurdepääsu tervishoiuteenustele, kui eh, neil seda vaja on, ilma et see tekitaks neile finantsprobleeme. eesmärgiks oli mm, tagada rahalised ja poliitilised äh, lubadused selleks, et tagada tagada üldine tervisekindlustus ja juurdepääs eluks vajalikele äh, tervishoiuteenustele ning juurdepääs äh, vaktsiinidele ja äh, turvalistele ravimitele ja seda siis kõigile. see ambitsioonikas eesmärk saavutati poliitilise deklaratsiooni abil, mis puudutab siis üldist tervisekindlustust, mida toetasid riigipead ja see on väga hämmastav, sellepärast et see oli meie viimane võimalus enne aastat kaks tuhat kakskümmend kolm eh, mis on vahepeatus eh, jõudmaks aasta kaks tuhat kolmkümmend eh, eesmärkide täitmiseni. ja oluline on üldise tervisekindlustuse teemad alla koondada erinevad terviseteemad. siin nähti ette tegevuskava tervisliku eluviisi kontekstis ning ka riiklikud äh, valitsused panustasid omalt poolt selleks, et tervishoiuvajadusi täita, me kõik teame loomulikult seda, et endiselt on veel suuri küsimärke seoses rahastamise küsimusega, mida meil on veel vaja lahendada mm, selleks, et oma ambitsioonikad eesmärgid aastaks kaks tuhat kolmkümmend täita. Äh, rahastamine tuleb tagada siseriiklik, avaliku äh, rahastuse abil ning ka äh, rahvusvaheliste äh, mehhanismide abil. see on meie peamiseks väljakutseks praegu. see kõik on väga keeruline ettevõtmine, kuid me peame edu saavutama lõpetuseks, lugupeetud president, austatud parlamendisaadikud, ma tahaksin rõhutada seda, et Euroopa Liit ja tema liikmesriigid peavad ka tulevikus olema juhtrollis üldise tervisekindlustuse teemadel mitmepoolsetes suhetes ja me ei tohiks seda teemat iseenesestmõistetavana võtta. kaks tuhat kakskümmend on selles kontekstis meie proovikiviks, sellepärast et kahekümne viies aastapäev, päev jõuab kätte, ähm, mil me tähistame mm, Kairo rahvusvahelise konverentsil saavutatud ning mm, Pekingi platvormil saavutatud liikmesriigid Euroopa Liidus peavad olema esirinnas selleks, et kaitsta seda eh, edu, mis me saavutasime kakskümmend viis aastat tagasi ning eh, selleks, et tagada, et me ei eh, liiguks vales suunas. ja mina tahaksin Eh, Hollandi eh, ministrit Laaki eh, tänada selle eest, et tema võitles just seksuaal- ja reproduktiivõiguste küsimuses. Mm. ja see kõik moodustab osa kahe tuhande kolmekümnenda aasta tegevuskava sest investeeringud seksuaal- ja reproduktiivtervisesse ja õiguste tagamisse on väga olulised ja seeläbi on võimalik muuta tervisekindlustus tõesti üleüldiseks ja see ähm, aitab meil tagada kahe tuhande kolmekümnenda aasta tegevuskava täitmise, ilma et keegi äh, kõrvale jääks. Äh, meie nõukoguna kindlasti pingustame selle nimel, et tagada kõikidele mm, juurdepääs üldisele tervisekindlustusele, eriti just äh, haava, kõige haavatavamatele inimestele, Mm, ja me äh, äh, Soome eesistujana oleme sellisel heaolul äh, põhineva lähenemise sellele kõigele võtnud. suur aitäh teile tähelepanu eest! suur aitäh teile, proua minister ja nüüd saab komisjoni nimel sõna volinik Mimitšak, palun. suur tänu, president, lugupeetud parlamendiliikmed. kahekümne kolmandal septembril riigipead äh, ja valitsusjuhid ja tervishoiuministrid tulid kokku ÜRO Üldassamblee äärealadel. esimest korda üldse toimus kõrgetasemeline kohtumine, mille teemaks oli üldine tervisekindlutus. toetati poliitilist deklaratsiooni selleks, et liiguksime tervema maailma suunas. komisjon tervitab seda ajaloolist sündmust kus ÜRO liikmesriigid tunnustasid põhimõtet, et üldine tervisekindlustus kehtib kõikidele. ligipääs äh, ennetava, rehabiliteeriva, palliatiiv äh, ja teiste tervise, teiste ravi liikidele on vajalik ligipääs ravimitele, vaktsiinidele, tuleb investeerida tervis, esmasesse tervishoidu selleks, et tagada äh, taskukohast äh, ravi, kaitsta lapsi ja naisi ja selleks, et tugevdada valitsuste suutlikkust tervishoiu valdkonnas. paraku deklaratsioon näitas ka lõhesid ÜRO liikmesriikide vahel, mis puudutab äh, seksuaaltervist ja reproduktiivõigusi. Holland tegi avalduse viiekümne nelja riigi nimel toetades tugevalt äh, üldist tervisekindlustust ka seksuaal- ja reproduktiivõiguste osas. Ameerika Ühendriigid ja veel üheksateist riiki võtsid erineva seisukoha selle lõigu suhtes ja kutsusid üles äh, välja jätma reproduktiivõiguste seksuaaltervise. volinik Andrukaitis kõneles Euroopa Liidu nimel ja ta rõhutas, et Euroopa Liit peab oluliseks jätkusuutliku arengu eesmärke ning seda, et kaitstakse ja edendatakse kõikide õigusi võimalikult kõrgeid tervisestandardeid järgida. stabiilne ja jõukas ühiskond, sotsiaalne, majanduslik heaolu, julgeolek eeldab äh, ligipääsu tervisele. tervisele tuleb läheneda tervik, terviklikult. lisaks Euroopa sotsiaalõiguste samba põhimõtete rakendamisele ja selleks on meil vaja her-, tervis kõikidesse poliitikatesse sisse viia, tuleb va-, vaata väljapoole tervishoiusektori piire. ainult kui me töötame soolise võrdõiguslikkusega, vee, kanalisatsiooni, toiduohutuse, töötingimuste, sotsiaalkaitse, keskkonna, julgeoleku teemadega koos see annab meile need käekatsutavad tingimused, mis on meie eesmärgiks ja sellisena peaks Euroopa Liit endiselt äh, püüdlema kõikide inimõiguste rakendamise poole, kaasa arvatud seksuaal, tervis ja reproduktiivsed õigused. selleks, et täielikult rakendatakse Pekingi platvormi põhimõtted, nii nagu uues arengukonsensuses selles on ka kokku lepitud eelseisev Nairobi tippkohtumine novembris tugevdab neid äh, kohustusi. toimub rahvusvaheline rahvastiku ja arengukonverents, see toimus kakskümmend viis aastat tagasi. ja mul on väga hea meel, et Euroopa Parlamendi delegatsioon läheb sellele kõrgetasemelisele kohtumisele. Euroopa Liidu tegevus on muljetavaldavaid tulemusi andnud. aast-, aasta kaks tuhat kolmteist ja kaks tuhat seitseteist vahel Euroopa Liit and, äh, andis oma panuse üheksakümne miljoni lapse sündi äh,. laste vaktsineerimisse anti panus viiskümmend seitse miljonit, naist said äh, rahastusvastaste vahendite osas toetust, päästeti äh, HIV patsiente Äh, ning äh, jagati samuti malaariavõrke. me toetame samuti Maailma Terviseorganisatsiooni, hiljuti Euroopa Liit äh, allkirjastas WHO-ga kokkuleppe saja kahe miljoni euro ulatuses partnerlusprogrammis, kus tegeldakse üldise tervisekindlustusega. globaalse liidrina Euroopa Liit toetab jätkuvalt partner riike nende jõupingutustes üles ehitada tugevaid, kvalitatiivseid ja vastupidavaid tervishoiusüsteeme. me an-, tahame an-, anda võrdse ligipääsu meditsiiniteenustele ja tagada üldise tervishoiukindlustuse. nii saavutame oma ambitsioonika eesmärgi, milleks on aastaks kaks tuhat kolmkümmend anda üldine tervisekindlustus kõikidele, suur tänu. E suur tänu, volinik ja nüüd alustame fraktsioonide nimel kõnelejatega. rahvapartei nimel saab kõigepealt sõna proua Montserrat. suur tänu, president, me oleme palju edasi liikunud peamiste surma ja haiguste põhjuste vastu võitlemisel maailmas eluiga on kasvanud oluliselt, suure, laste suremus, emade suremus on kahanenud. me oleme positiivses suunas äh, tendentsid äh, ümber suunanud, malaariavastane võitlus on edenenud, kuid maailma elanikud on endiselt ebavõrdses olukorras. kolmkümmend üks aastat on vahe keskmises elueas äh, erinevate riikide vahel. kõikidel ei ole sugugi ligipääsu baastervishoiuteenustele. surrakse ka mittenakkushaigustesse, iga kolmas naine on kogenud oma elus füüsilist või psüühilist vägivalda. faktid näitavad, et üldine tervishoiu, tervisekindlustus tagab meile pikema eluea, tagab majanduskasvu, toetab kõiki maailma riike. üks parimaid näiteid on siin Euroopa, kus meil on tõesti parim tervishoiu, avalik tervishoiusüsteem, me investeerime ennetusse alates äh, varastest staadiumitest tipptehnoloogiatesse investeerime, me äh, edendame parimaid, parimate spetsialistide kaasamist. seega poliitiline deklaratsioon seab äh, kõrged sihid Euroopas, meil on tõepoolest ka vahendeid selle eesmärgi saavutamiseks, esimene seda tüüpi vahend on meie Euroopa tervishoiumudel, teine on äh, rahvusvaheline koostöö, vaatan siin komisjoni ja presidendi poole. me soovime sektoritevahelist koostööd tervishoiusüsteemi, meie tervishoiusüsteemi ja teiste riikide süsteemide vahel selleks, et, et vahetada teadmisi, ligipää-, parandada ligipääsu. me suuname seitsekümmend kaks miljardit eurot aastas äh, tervishoiule. Äh, pidagem siis prioriteetseks rahvusvahelist koostööd tervisevaldkonnas. tähtis on vii-, on ennetusprogrammid lõpule viia, toit ja juba algkoolis tegeleda toitlusküsimustega, tuleb vähendada naiste ja laste suremust maailmas, tuleb suremust vähendada seoses mitte nakkushaigustega ning tuleb teha lõpp äh, nakkushaiguste epideemiatele. ainult nii saame aastaks kaks tuhat kolmkümmend äh, tagada üldise tervisekindlustuse kõikjal maailmas. suur tänu! suur aitäh teile, meil oli siin tehniline probleem äh, seoses ajalugemisega aga noh, eh, jah, te saite natuke rohkem kõneaega, aga see oli meiepoolne probleem eh, ja teie jaoks oli võib-olla siis ähm, keeruline teada, mis hetkel sõnavõtte lõpetada. Eh, siin Äh, on esitatud taotlus sinise kaardi küsimuseks, aga me leppisime kokku, et esimeses sõnavõtjate voorus, kus esinevad äh, sõnavõtjad äh, fraktsioonide nimel, ei ole need sinise kaardi küsimused lubatud. järgmiseks saab sõna Sotsiaaldemokraatliku fraktsiooni nimel kolleeg Fritson, teil on poolteist minutit, palun. suur tänu, härra president, tere õhtust kõikidele meie sotsiaaldemokraatlik fraktsioon, me tunneme head meelt ÜRO poliitilise deklaratsiooni üle, miks? sest me tahame saavutada jätkusuutliku arengu eesmärgid, me tahame, et oleks üldine tervisekindlustus, et see on tähtis selleks, et inimeste tervis maailmas, kõikjal maailmas paraneks ja meie jaoks ligipääs tervishoiuteenustele on inimeste põhiõigus, kõik inimesed peavad pääsema ligi turvalistele ja kvaliteetsetele raviteenustele, kui neil on seda vaja, sõltumatult kohast, kus nad asuvad, sõltumatult soost, sõltumatult vanusest ja sõltumatult äh, sotsiaalsest äh, klassist. keegi ei tohi jääda ravita. täna paraku näeme, et maailma paljudes paikades see nii ei ole, kõik, kõigil ei ole ligipääsu ravile, kõigil ei ole ligipääsu seksuaal- ja reproduktiiv- teenustele. paljudes riikides keeldutakse sellest naistele. Euroop-, see on lubamatu, Euroopa Liit ja liikmesriigid äh, kannavad siin äh, tõsist vastutust. kõik naised peaksid saama õiguse abordile, see on põhiõigus. iga inimene peab saama ise otsustada oma keha üle ja meie sotsialistidena kavatseme võidelda selle nimel, et kõikidel oleks täpselt samad õigused, et kõikidel oleks õigus turvalisele ja kvaliteetsele ravile, tänan. suur tänu teile. ja nüüd saab Uuenema Euroopa fraktsiooni nimel sõna kolleeg Trille Noir, palun. suur tänu, härra president. ÜRO poliitiline deklaratsioon, mis puudutab üldist tervisekindlustust näitab keskkonnamõju inimtervisele. õhureostus toob endaga kaasa nelisada tuhat enneaegset äh, surma Euroopas, paljud äh, vähijuhtumid, toidu ja vee reostumine toksiinidega äh, võib ka tuua reproduktsioonihäireid endaga kaasa. kliimamuutustega kaasnevad nakkused, mis on seotud sääskedega Need epideemiad on jõudmas Euroopasse, kaks Zika viiruse juhtumist äh, on juba Prantsusmaal avastatud, täna just nimelt. võitlus äh, kliimamuutustega on seega äh, selgelt seotud tervisekindlustuse teemadega. me oleme sellest teadlikud ja me teame, et Euroopa Liit peab täitma liidrirolli, nagu te ka rõhutasite seda proua ise, Euroopa Parlament, Euroopa Komisjon on teinud uuest rohelisest leppest prioriteedi. Pariisi kokkulepe tuletab meile meelde, et õigus tervisele on inimese põhiõigus. uue rohelise leppe eesmärk peab olema lõppkokkuvõttes inimeste tervis ja üldisemalt üld, tervis üldisemalt, mis kaasab inimese tervist, loom, loomade tervist ja keskkonna tervist. võideldes kliima soojenemisega peame eelistama kodanike harimist selleks, et ei tekiks äh, täiendavat ebavõrdsust tervisevaldkonnas, mis ohustab kõige haavatavamaid. ning äh, on ka seos keskkonna, on seos keskkonna ja tervise vahel ning see peab äh, meid viima selleni, et me hindame keskkonnapoliitikaid Äh, tervelt elatuna aastate kriteeriumi valguses, see on kõige parem tõhususe kriteerium, mida rakendada uue rohelise leppe puhul, aitäh. suur tänu teile ja nüüd saab Roheliste fraktsiooni nimel sõna kolleeg De Sutter, teil on poolteist minutit, palun. aitäh, president, volinik, proua minister. tervitan volinik Andrus Kait, äh, Andrus Kätise kõne ÜRO-s, öeldes, et Euroopa Liit jätkab oma jõupingutusi selleks, et tagada üldine tervisekindlustus, et see oleks reaalsus Euroopa Liidus ja meie partnerriikides samuti ja eriti äh, hindan kõrgelt, et ta rõhutas tervisevajadust kõikides poliitikates ning et ta rõhutas Euroopa Liidu äh, õigustepõhist lähenemist, kuid need sõnad ja lubadused tuleb ka tegudeks muuta ja ainult siis, kui me investeerime kõikide inimeste tervisealastesse õigustesse, tagame võrdse ligipääsu terviseteenustesse, ainult siis saame tagada üldise tervisekindlustuse, mis oleks tõeliselt üldine. tahaksin rääkida ühest millestki erilisest. olen seksuaal- ja reproduktiivõiguste foorumi liige ja olen väga mures, et erinevad valitsused, kaasa arvatud mõned Euroopa valitsused, olid vastu äh, see seksuaal- ja reproduktiivõiguste ja soolise võrdõiguslikkuse kaasamisele lõppdokumenti. progressiivsete riikide liit siiski lõpuks tagas, et meie standardid äh, kaasati lõpp-poliitilisse deklaratsiooni vastavalt õigustepõhisele lähenemisele. Euroopa Liit peaks jätkuvalt ühtsena kaitsma naiste ja tütarlaste õigusi Euroopa Liidus ja maailma tasandil. on selge, et üldist tervisekindlustust ei saa olla, ilma et oleks üldine ligipääs seksuaal- ja reproduktiivtervisele, tahan tänada volinik Niimitsat ja proua Tuppurainenit nende panuse eest, suur tänu! suur aitäh, kallis kolleeg teile ja nüüd saab IDE fraktsiooni nimel sõna kolleeg Valdes Saare, teil on üks minut, palun suur aitäh, lugupeetud president. Äh, maailma kõikidele kodanikele äh, selle tagamine, et nad saaksid kvaliteetseid tervishoiuteenuseid, on vägagi õige, sõltumata sellest, äh, kus nad on sündinud. see on osa inim- õigustest ja seda tähendabki üldine tervisekindlustus. kuid kahjuks täna on olukord selline, et üle maailm, üle poole maailma elanikkonnast ei oma juurdepääsu elutähtsatele tervishoiuteenustele ja äh, igal aastal miljonid inimesed äh, langevad ääretusse vaesusesse ja nad ei saa tervishoiuteenuseid endale lubada me peame tegelema ka ennetustegevusega, äh, meil on äh, vaja saavutada oma eesmärgiks ja selleks on kolm olulist punkti. me peame tegelema riiklike tervishoiusüsteemidega, me peame äh, tagama ennetuse ja skriiningu elanikkonnale selleks, et hoida ära raskeid haigusi ja me peame investeerima ka innovatsiooni ja teadustegevusse. Euroopas me peame keskenduma ennetustööle ja, ja vaesemates riikides peame tagama sotsiaalsed õigused selleks, et inimestel oleks väärikas tulevik. lõpetuseks ütlen, et äh, Itaalia äh, on äh, tervishoiuteenuste osas pingerea esirinnas aga mm, paljudes valdkondades me saame olla eeskujuks äh, sellega, mida me oleme oma riigis saavutanud, aitäh, suur aitäh, ma tõesti palun, et te äh, austaksite oma kõneaega, nüüd saab äh, sõna QNGL fraktsiooni nimel kolleeg Ferreira, teil on üks minut, palun. suur tänu, president pool maailma elanikest ei oma juurdepääsu korralikule tervisekindlustusel ÜRO arvab, et me suudame saavutada seda üldise tervisekindlustuse üheteist aasta pärast, kui me jätkame tegutsemist, kuid ma kahtlen selles. üldine tervisekindlustus tähendab seda, et kõik maailmas saavad vajalikke terviseteenistusi, teenuseid, mis nad vajavad, ravi, palliatiivset ravi, ennetavat ravi ja nii edasi. see on üks äh, põhiõigustest, õigus tervisele ja kui me üritame seda ka tegelikkuses saavutada, siis see ei toimi. Äh, sest me püüame tervise muuta ka kaubaks, erastades äh, tervishoiuteenused, nii nagu mitmes riigis on tehtud me peame mõtlema sellele, mis tegelikult toimub Euroopa Liidus. tervis on õigus, see ei saa olla äri ja ei peaks olema äri. me peame äh, tõhustama oma koostööd arenguriikidega ja me peame mõtlema, mis tegelikult toimub, tööd on väga palju meil ees ja seetõttu on kahju, et parlamendi suured fraktsioonid on keeldunud sidumast seda arutelu resolutsiooniga, kus oleksid soovitused meie edaspidiseks tegevuseks. suur aitäh ja nüüd saab sõna kolleeg Franzen, teil on poolteist minutit, palun het is goed dat we hier vandaag. suur aitäh, lugupeetud president, kallid kolleegid, väga hea on me, see, et meil täna see arutelu on, mis puudutab üldist tervisekindlustust, sellepärast et tõesti olukord on selline, et üle kogu maailma eh, on palju inimesi, kellel ei ole mitte mingisugust juurdepääsu tervishoiuteenustele, ka Euroopa Liidus on olukord selline, et paljud inimesed eh, rahalistel põhjustel ei eh, saa juurdepääsu tervishoiuteenustele ääretult oluline on äh, kaasata tervishoiuteemad erinevatesse poliitilistesse valdkondadesse äh, ja äh, jätkusuutlikkus on siin väga tähtis. me ei saa rääkida tervishoiuteemadest, kui me ei räägi samal ajal keskkonna ter-, tervisest. me peame inimesi näiteks ohtlike ainete eest kaitsma. rahvusvaheliselt on olukord selline, et Äh, liiga palju kasutatakse mürgiseid aineid, äh, vaesus põhjustab haigusi ja äh, haigused põhjustavad jällegi omakorda vaesust. see äh, loogika tegelikult kahjuks vastab ka tõele, aga see ei ole vastuvõetav jällegi. me peame Euroopas ka näiteks vaktsineerimispoliitikat edendama, me peame tegutsema üleilmsel tasandil selleks, et tagada eh, hea juurdepääs tervishoiuteenustele eh, Äh, aga samas äh, Euroopas läheb see maksma üle kuuesaja miljardi euro ainuüksi. Äh, ka seksuaal- ja reproduktiivtervis peab olema meie tegevuse keskmes. meil on vaja ka head seiresüsteemi ning seadusraamistikku. aitäh, suur aitäh teile, kallis kolleeg ja nüüd saab sõna kolleeg Serdas. Teil on poolteist minutit, palun. suur tänu, president esmatasandi tervishoid on kõige tõhusam äh, ja võimalik äh, äh, üliüldise tervisekindluse saavutamiseks, kuid jätkusuutliku arengu eesmärkide saavutamiseks aastaks kaks tuhat kolmkümmend peame kiiremini edasi liikuma kui me mõtleme sellele, kui palju inimressursse on tervishoiu valdkonda kontsentreeritud, siis need põhilised asuvad suurtes linnalistes piirkondades, mis tähendab, et kaugemates piirkondades on neid puudu. Madeiras ja teistes sellistes taolises piirkondades ainult kuuskümmend neli protsenti elanikest äh, omab perearsti, mis tähendab, üks kolmandik elanikest ei ole äh, perearsti, kes vastutab nende tervise eest me vajame Euroopa Liidus sellist mehhanismi, mis toetab liikmesriikme ja aitab neil ellu viia tervist edendavaid poliitikaid. me peame investeerima kõikidesse tervisega seotud valdkondadesse ja toetama ka tervishoiuteenuste osutajaid. me peame looma rohkem stiimuleid ja kinni hoidma tervishoiuspetsialiste, et nad töötaksid ka kaugemates piirkondades, niimoodi tagades kõrgkvaliteetse tervishoiuteenuse kuna tervis on ka poliitilise äh, valiku küsimus, me peame seda toetama ja me peame investeerima sellesse ja seeläbi investeerima oma ühiskonda. suur aitäh, äh, teile äh, soovitakse esitada sinise kaardi küsimus, seda soovib teha härra Sokol, kas te olete nõus vastama? palun, härra Sokol gospodine predsjedniče mul on hea meel et te mainisite ühte seni eksisteerivat probleemi kui me räägime erinevusest juurdepääsus äh, tervishoiuteenustele euroopa liidus. millised euroopa liidu poliitikavaldkonnad saaksid kaasa aidata selle probleemi lahendamisele ma viitan siin ühtekuuluvuspoliitikale kas see on piisav vahend nende probleemide lahendamiseks, mis on tekkinud Madeiras ja teistes piirkondades, eriti Ida-Euroopas. La declaración de la ONU es un gran paso adelante. Miren, en 1986 un... ÜRO deklaratsioon kujutab endast olulist sammu edasi ja proua Serdas peaks vastama nüüd sinise kaardi küsimuse, hetk palun. kuid ma arvasin, et minul on sõnaõigus nüüd. ei, siiski ma väga vabandan, ütleb härra president, siin on tõesti segadus. Teie olete kõnelejate nimekirjas, kuid olete alles järgmine Eh, teie saate sõna järgmisena, eh, pärast seda, kui oleme ära kuulanud vastuse. tänan, kolleeg, selle küsimuse eest. on oluline, et liikmesriigid saavad vajalikku toetust, et üle saada nendest raskustest, mis neil on eh, tervishoiuteenuste osutamisel ja inimressursid kahtlemata kujutavad endast üks põhilisi probleeme mis ei võimalda kodanikel saada korralikku tervishoiuteenust. ja kui me tahame tervist edendada, aga meil puuduvad vajalikud ressursid, tähendab seda, et meie kodanikud ei oma juurdepääsu äh, vajalikule tervishoiuteenusele. suur aitäh ja nüüd saab äh, sõna kolleeg Tšehh, teil on üks minut. tänan tervishoid on meie põhiõigus, me oleme kõik selles mõttes, kuidas me saame tagada, et inimestel on tegelikult võimalik kasutada oma põhiõigust. meil on väga palju lahendamata küsimusi ja vajadusi Euroopa liikidesse. arstina ma võin teile öelda, et juurdepääs kvaliteetsele äh, tervishoiuteenusele minu koduriigis Ungaris ei ole põhiõigus, vaid privileeg eluiga on meil üks madalamaid Euroopa Liidus ja ka väga kõrge eh, ebavõrdsus eh, sõltuvalt elukohast ja sotsiaalse staatuse. ja juurdepääs tervishoiuteenustele sõltub jälle võimalusest maksta eh, ja inimesed on, moodustavad tervishoiusüsteemi südamiku, me peame tagama, et hinnatakse arste ja medõdesid, kuna nad on oluliseks sambaks selles ühiskonnas kvaliteetne tervishoiuteenus on oluline sotsiaalkaitse tagamisel ja peaks olema prioriteetseks ka liikmesriikidel, kuid me peame võitlema selle nimel, et Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitikat teadaks paremini kodanike vajadusi, me peame avaldama survet valitsusele, et kõigil kodanikel oleks õigus põhiõigusele, tervisele ja elaksid heas elus, sõltumata nende vanusest, äh, soost või sotsiaalsest staatusest. suur aitäh, kallis kolleeg ja nüüd saab sõna kolleeg Konečna, teil on üks minut, palun. Vážené kolegyně, vážení kolegové, někteří z vás si ještě možná pamatují. kallid kolleegid, võib-olla mõned mäletavad kahe tuhande seitsmendal aastal olin üks mina nendest, kes osales kampaanias eh, tervishoiu kindlustus kõikidele kodanikele aastaks kaks tuhat kolm, millega tuli välja Euroopa Patsientide Foorum. me pöördusime siis Euroopa Liidu institutsioonide liikmesriikide poole üleskutsega tunnistada äh, patsientide õigusi sõltumata sellest, millises liikmesriigis nad elavad. et neil on õigus kvaliteetsele äh, äh, ravile ja kutsusime üles tegema jätkusuutlikke investeeringuid rahvatervisesse, et ravimid, teenused oleksid kättesaadavad kõigile. on vaja lõpetada ka äh, diskrimineerimine ja patsientide häbimärgistamine ning nende tõrjumine ühiskonnas. kuid kahjuks äh, liikmesriikide valitsused ei võtnud kuulda meie üleskutseid ja see on tore, et deklaratsioonis, mida me täna arutame, maailma juhid Äh, võtsid selle teema üles, nad peaksid esimesena sammu näitama ja alustama äh, ka nende sammudega, kuna parlament on üles kutsunud, et sellesse tegevusse tuleb paremini kaasata ka haiged ja patsiendid. suur aitäh ja nüüd saab pooleteiseks minutiks sõna härra Sokol, palun. tänan, asepresident u nekim od prijašnjih rasprava da velike razlike i problemi s dostupnosti zdravstvene zaštite postoje i unutar same europske unije i doista možemo vidjeti razlike između pojedinih država članica me oleme näinud, et on suured erinevused eh, juurdepääsus tervishoiuteenustele Euroopa Liidus, erinevused on linnaliste piirkondade vahel Lääne-Euroopast võrreldes eh, maapiirkondadega Kesk- ja Ida-Euroopas, mainimata siinjuures ka veel eh, saarelisi piirkondi. kahjuks Euroopa Liit on ise kaasa aidanud sellele probleemile läbi oma säästupoliitika äh, finantskriiside ajastul. mul on hea meel, et nüüd äh, poliitika on muutunud ja Euroopa Rahvapartei on seadnud juurdepääsu tervishoiuteenustele prioriteetseks Euroopa Liidu jaoks ja ma arvan, et me peame kõik tegutsema selle nimel, et need probleemid leiavad lahenduse lühima aja jooksul. Euroopa Liidu kasutuses on mitmeid vahendeid selle probleemi lahendamiseks, näiteks üheks nendeks on ka ühtekuuluvuspoliitika mille aluseks on solidaarsuse põhimõte, mis tähendab, et see peab abistama äh, neid piirkondi, mis on maha jäänud teistest, et nad jõuaksid teistele piirkondadele järele, nendel piirkondadel, kus äh, olukord on parem. seega Äh, tervishoid peaks olema meie prioriteetses nimekirjas äh, esireas ja läbi selle me saame tagada ka rahva parema tervise. suur aitäh ja nüüd saab sõna kolleeg Tšiudaro, teil on üks minut, palun. suur tänu, juhataja, üritan rääkida lühidalt, kui me räägime tervisest e, arstina e,. E, e Jossi e, kliinis, kliinikum, kes, kus me tegeleme ka äh, Äh, kiirabiteenuste andmisega, kuid räägime tervisest kui põhiõigusest. Äh, sellel on kaks takistust, mida tuleb ületada kõigepealt majanduslik ja siis äh, hariduslik. minu arvates tervishoiuharidus tuleb anda juba koolides, et kõik oleksid teadlikud, mida teha, et äh, harrastada tervislikke eluviise ja, ja mitte ainult keskkonna suhtes. majanduslikud takistused tekitavad suuri probleeme, võib-olla tuleks ühendada jõud Euroopa Nõukoguga, et kasutusele võtta Euroopas ka tervishoiu kvaliteedimärgis Äh, sõltumata sellest, kas inimene elab Brüsselis, Pariisis või Roomas äh, kui me räägime Euroopa terviseprogrammist naistele, et diagnoosida varaselt äh, vähijuhtumeid, siis Euroopa Liidu programm reproduktiivtervise suhtes ja vaba ta, tasuta analüüside tegemine lastele, beebidele ja emadele ja äh, meil on saalis väga vähe inimesi ja me ikka räägime tervisest. suur tänu teile ja nüüd saab sõna üheks minutiks kolleeg Majorino, palun suur aitäh, lugupeetud president. ÜRO septembris võtsid vastu poliitilise äh, deklaratsiooni üldise tervisekindlustuse kohta äh, ja on võtnud sellega olulisi kohustusi ähm, Eh, hea tervis eh, kõigile on eh, inimeste õigus loomulikult, aga mm, selleks, et saavutada üldine tervisekaitse, tähendab seda, et kõigile tuleb tagada juurdepääs kvaliteetsetele esmavajalike tervishoiuteenustele, ravimitele ja tõhusatele vaktsiinidele Mm, tuleb tagada piisavalt äh, õdesid, arste ja nii edasi, see tähendab seda, et me peame tegutsema selliselt, et mitte keegi ei jääks kõrvale ja see tähendab, et äh, meil on vaja äh, mingites kontekstides radikaalset suunamuutust ja tuleb ka väga palju investeerida eesmärkide saavutamiseks. me ei räägi kuludest, vaid pigem investeeringutest, see on täiesti banaalne ja me peame mm, tegema õigeid valikuid selleks, et tagada vaimne ja füüsiline eh, heaolu nii naistele kui meestele, aitäh! suur aitäh, kolleeg Majoriine, kolleeg Sokol tahab esitada teile sinise kaardi küsimuse, olete te valmis vastama, palun, kolleeg Sokol? tänan, kallid kolleeg, te mainisite mitut aspekti, mis teie arvates tuleb äh, rakendate probleemi lahendamiseks, kuid ma tahaksin küsida teilt järgmist. liikmesriigid vastutavad esmatasandi tervishoiu eest, kuid Euroopa Liit peaks täitma tähtsamat rolli teie arvates. kas te arvate, et Euroopa Liidul peaks olema suurem äh, roll tervishoiu valdkonnas ja peaks eraldama vahendeid tervishoiupoliitika rakendamiseks liikmesriikides? kas Euroopa Liit saab ühiselt tagada parema tervishoiuteenuse? palun, teil on sõna vastuseks ja suur aitäh selle küsimuse eest, ma olen veendunud, et jah, Euroopa Liit peab investeerima ähm, ressursse sellesse valdkonda ja ja me peame olema ühtsed, äh, võttes arvesse sotsiaalsammast, seal on juba ette nähtud teatud põhimõtted, olulised valikud. Äh, ja Eh, tuleb pöörata tähelepanu kõige haavatavamatele inimestele eh, ja võtta arvesse ka kasinuspoliitika mõjusid. oluline on töötada välja kõikehõlmavad Euroopa Liidu poliitikad ja ma arvan, et eh, see parlament siin peab väga otsusekindlalt selles suunas ka liikuma, aitäh. suur aitäh, kolleeg Majorino teile ja nüüd saab sõna kolleeg Gonzales Casares, palun tänan, president. ÜRO deklaratsioon kujutab endast olulist sammu edasi, nii nagu tuhat üheksasaja kuuekümnendal aastal pakuti välja Hispaanias üldine äh, tervishoiukindlustus kakskümmend aastat. hiljem äh, Partide Populaar valitsus võttis selle tagasi murdes niimoodi meie õigust tervisele. väga paljud inimesed jäid ilma tervishoiukindlustuse, sellega kasva, kaasnes epideemiate riski suurenemine ja mõned inimesed, kes lahkusid riigist kriisi tõttu, lahkusid ilma tervisekindlustuse. Pedro Sanchez valitsus on taastanud selle üldise tervishoiukindlustuse, ma mainin seda sellepärast, et avaldustest, deklaratsioonidest ei piisa. me peame heitme pilguga paremale, et me ei peatu ainult headel kavatsustel, äh, äh, sest Euroopas tehakse praegu kärpeid ka tervishoiu eelarves. Äh, haigused ei tunnista piire, vanust ega soo aspekte, kui me soovime edasi liikuda, siis me peame tagama selle, et meie riigid kaitsevad tervist nii palju kui võimalik suur aitäh, kolleeg Monsera tahab esitada sinise kaardi küsimuse, olete nõus vastama, palun? España nunca ha dejado de tener Hispaania ei ole kunagi mitte suutnud tagada üldist tervishoiukindlustust kõigile hispaanlastele, te ütlesite vale asja välja proua Montserrat, Hispaania tervishoiuminister ja ma pean öelda, et võeti vastu määrus, millega osaliselt see äh, tagasi võeti. Te väidate, hispaanlastel oli alati üldine tervisekindlus, aga noored hispaanlased, kes lahkusid riigist äh,, kui ju neil oli õigus tervisele, vaid ka inimesed, kes tulid Hispaaniasse sünnitama, kaotasid oma õigused ma tean, et mitte teie ei langetanud selle otsuse, proua, kuid te olete osaliselt vastutav selle eest. näiteks Madridis üritati eh, ka sama sisse viia kohalikul tasandil. suur aitäh teile, sellega on sõnavõtjate nimekiri on ammendanud eh, ja vaba mikrofoni eh, voorus on ainult üks sõnasoovija, selleks on kolleeg Vood, palun annangi teile kohe sõna uh,. Thank you, president. Pre aitäh, president, ma olen uhke, et erandan, esindan erakonda, kes lõi riikliku tervishoiuteenuse NHS laboristid andsid üldise õiguse kõikidele hällist hauani ja et kõik peaksid saama tasuta kasutada tervisekindlustust. tegime seda pärast teist maailmasõda, kui toimus, toimisid endiselt piirangud toiduainetele. meil on tõeliselt üldine äh, tervisekindlustus, oleme tegelenud suurte farmaatsiaettevõtetega, äh, toetusega üksikisikutele, et inimesed on tähtsamad kui tulud. see on, see on inimõigus, kuid paraku kõikidel ei ole sellist turvavõrku, kuid siiski olen uhke, et Euroopa Liit on toetanud viitekümmet seitset miljonit naist ähm, rasestuvastaste vahendega. lapsi, üksteist ähm, miljonit on saanud HIV elu päästvat abi, kuussada miljonit äh, malaariavõrku. peame liikuma kaks, kahe tuhande kolmekümnenda aasta eesmärgi suunas ja tagama, et äh, me tõesti jääme selle põhimõtte juurde, et kedagi ei jäeta maha. suur aitäh, rohkem taotlusi selles voorus ei ole äh, laekunud ja seetõttu annan sõna vastusteks volinik Miimitsale, palun, sõna on teil. suur tänu, president, proua minister, lugupeetud parlamendiliikmed aitäh teile elava ja asjaliku arutelu eest ma arvan, et sellest on väga selgelt äh, välja joonistanud, et me kõik oleme nõus üldisuse, kvaliteedi ja võrdsuse põhimõtetega, kui tegemist on ligipääsuga terviseteenustustele te,, teenustele, et kõik äh, tervishoiusüsteemid Euroopa Liidus tuginevad sellele. ÜRO deklaratsiooni vastuvõtmine on oluline saavutus, sest see esindab olulisemaid Euroopa Liidu väärtusi. peame aga tagama, et ÜRO liikmesriigide poolt endale võetud kohustused saavad nüüd konkreetseteks tegudeks kõikjal maailmas. deklaratsioonis on ka läbivaatamise mehhanism, mis võimaldab meil kokkuvõtteid teha edusammudest aastal kaks tuhat kakskümmend ja kaks tuhat kakskümmend kaks. tulemusi tuleks kasutada äh, enne kahekümne kolmanda aasta kohtumist, kus tehakse üldised kokkuvõtted täidetud kohustustest. Euroopa Liit jätkuvalt toetab kõiki riike, kes soovivad teha edusamme liikumaks üldise tervisekindlustuse suunas läbi meie välistegevuse, kaasa arvatud Euroopa Liidu poliitikate välisaspektid ja meie rahvusvahelised partnerlussuhted äh, riikidega, regioonidega ja maailma tasemel üldiselt. suur tänu! suur aitäh teile, lugupeetud volinik ja nüüd äh, saab sõna nõukogu nimel proua minister Tuupurainen selleks, äh, et võtta kokku see väga pikk maraton, mis meil selja taga on. palun, sõna on teil. suur tänu tõesti, härra president, lugupeetud parlamendiliikmed, daamid ja härrad. lõpetuseks tahan tänada teid väga kasuliku mõttevahetuse eest ja tahan teile kinnitada, et meie eesistujana Soome teeme kõik meie võimuses oleva selleks, et tagada üldine tervisekindlustus kõikidele inimestele, eriti kõige haavatavamatele, millal iganes nad vajavad seda. see on vastavuses ka heaolu majanduse lähenemisega, mille on kasutusele võtnud Soome eesistujana. üldine tervisekindlustus on investeering jätkusuutlikkusse ja erilist tähelepanu tuleb pöörata naiste ja tüdrukute vajadustele ja õigustele, kaasa arvatud seksuaal- ja reproduktiivtervise õigused. Euroopa Liit ja tema liikmesriigid toetavad mitmepoolset süsteemi, ÜRO-d ka selle keskmes ning Euroopa Parlament edendavad ja kaitsevad neid õigusi rahvusvahelisel populatsiooni arengukonverentsil Pekingi arengu platvormi teemal aastal kaks tuhat kakskümmend. tänan teid veel kord tähelepanu eest ja nüüd vist võib tõesti öelda head ööd, head und, see on tervisele kasulik. ja olen teiega täiesti nõus suur,, suur-suur aitäh teile, proua minister, kiitos, ütleb härra president ja sellega on meie arutelu lõppenud, istung on ka lõppenud. homme, kahekümne neljandal oktoobril jätkame oma tööga päevakord äh, on äh, avalikustatud parlamendi äh, veebilehel. head ööd kõigile!